ära kinnitatud sotsialistid ja demokraadid on esitanud samuti komisjonide delegatsioonide liikmete muutmise taotlused, need on meie istungi protokolli lisatud, kui märkusi ei ole, siis need nimetused on heaks